ripresa il processo verbale della seduta di ieri. nii, jätkame. eilse istungi protokoll on vastu võetud ja ka laiali jagatud, kas kellelgi on märkusi, kui ei,